Proti? Zdržel se? Přijato. 118 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 117 pro? Proti? Zdržuje se? Zamítnuto. 6 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 119 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135 pro, proti,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 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 12 pro, proti, zdrželi se, přijato 13 pro,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 kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu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 kontrollime, Rahvaparteil on miinus siin kirjas. rahvapartei peaks ütlema ei. nelikümmend kaheksa, kes on poolt? kes vastu? kontrollime palun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 vastu. kas sotsid äh, võiksid aidata otsustada siin Rahvapartei leeris inimestel? tagasi lükatud. kontrollime viiskümmend kuus kontrollime. ma teadsin alati, et härra Saarjus-Volski on tegelikult äh, sotsialistidega täpselt ühes paadis. kas hääletus on nüüd lõppenud? kakskümmend kaheksa vastuhäält, viisteist poolthäält tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üheksa nüüd, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissi üks. esimene kompromiss tuleb päris hilja, aga esimene kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd jõuame muudatusepaneku kuuskümmend kolm juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud olen nõus, ütleb esimees Džambaski ettepanekut plokina. proua Lösing, suur aitäh teile siin sõbralikkuse eest. kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja teie olite selle vastu, proua Lüüsing. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud ja vastu võetud kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud ja vastu võetud. nüüd jõuame muudatusettepaneku kaheksakümmend üheksa juurde, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üks poolt vastu, erapooletut vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu. palun üheksakümmend üks veel kord, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, palun. hääletus on alanud. Abstimmung ist geschlossen. Hääletamine on lõppenud. Warte. Wir schaffen es fast. Die Abstimmung ist hääletamine on olnud väga edukas raportöörile. Zumindest hat er keine, äh, keine Enthaltung bekommen. vähemalt äh, erapooletuid siin ei olnud, äh, kuus ei-häält ja nelikümmend üks poolthäält. nüüd jõuame. Kukan ja jätkame Kukani raportiga. Äh, tegemist on samuti arvamusega. kas härra Kukan soovib omalt poolt midagi öelda? ei soovi. ja hakkame hääletama. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapo-,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 ja osa mm, raportöörilt, et aga härra Kukan ongi raportöör. ta on väga mitmekülgne isiksus. härra Prokk ka imestab. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm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 kolmkümmend kuus kuni nelikümmend viis hääletame plokina, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja ja raportööril on kolm häält <laughs> rohkem. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud. arvan, et vastu võetud, kui te sellega nõustute. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist on ähm, juba ära langenud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd viis, aitäh, härra Preeda. alati pooldab viit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud. peame vist kontrollima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 erapooletud. kakskümmend kolm poolt, vast-. juba hääletasime kahtekümmend kahte, ütleb esimees. kontrollime kahekümne teist ja kontrollime nüüd kahekümne teist, sest tahame, et teie ka aru saaks. hääletamine lõppenud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus, seda ei pea hääletama ja nüüd elektrooniline lõpphääletus, hääletus alanud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 ja kolmkümmend üheksa poolthäält, seitse vastuhäält, üks erapooletu, nii et palju õnne raportöörile. ja nüüd jätkame arvamuste vahetusega volinik Haaniga räägime nendest teemadest, millega tege-, ta tegeleb, eriti praegu räägime idapartnerlusest. ma ei taha siin nüüd kõiki neid kommentaare, mida mulle siia on üles kirjutatud nende riikide kohta ette lugeda. ja kuna härra Haan on meie ja, ja õhtusöögi vahel, siis ma kohe paluksin tal sõna võtta aitäh, see on küll väga ühemõtteline instruktsioon, ma ka ei võta üks, kõiki neid riike üksikuna ette, aga kui lubate, siis alguses räägiks natukene Türgist. pärast seda, kui kõrge esindaja ja mina eelmisel nädalal seal käisime, et pärast kõiki neid pingeid on äh, nüüd äh, Euroopa ja Türgi vahel äh, see kohtumine läks üsna harmooniliselt ja ma arvan, et olukord tervikuna on rahunenud ja meil on võimalus homme täiskogul seda arutada veel põhjalikumalt. aga olukord on endiselt ebaselge, me kõik olime ilmselt šokis kolleegid ja sõbrad Türgis äh, loomulikult äh, rohkem kui meie, aga kokkuvõttes see rünnak Türgi demokraatia vastu oli tõesti vahetult pärast ähm, seda hukka mõistetud, aga see ei muuda midagi äh, selles ja see oli ka nende erimeelsuste allikaks, mis meil Euroopa Liidu vahel ja Türgi vahel oli, Türgi on ju meie kandidaatriik ja sellepärast tuleb talle kohaldada kõige kõrgemaid standardeid ja me juhtisime tähelepanu sellele, et äh, Butši äh, uurimisel ja Butšis äh, osalemises kahtlustatud puhul me eeldame, et kohaldatakse kõige kõrgemaid õigusriigi standardeid menetluste läbipaistvusele, see käib, see kehtib nii praegu kui hiljem. meil olid äh, kõnelused välisministri, Euroopa ministri, valitsusjuhiga ja me kinnitasime, et äh, ja e, kinnitati, et peetakse kinni nendest standarditest, õiguskaitse, e, õigusriigi standarditest on ka väga intensiivne teabevahetus e, siin meil Euroopa Nõukoguga, et Euroopa Nõukogu samuti jälgib väga intensiivselt neid aspekte ja on ka pakkumine osaleda menetluste jälgimisel. Türgi ei ole aga tagasi tulnud selle ettepaneku juurde seni veel. nii et kindlasti on vajalik arenguid järgnevatel päevadel ja nädalatel väga intensiivselt jälgida ja seda kindlasti võtakse arvesse ka eduaruande ettevalmistamisel vastavate peatükkide äh, puhul äh, me tuleme eduaruandega välja tõenäoliselt äh, novembri alguses. jättes kõrvale need väga aktuaalsed sündmused, on meil väga lai koostöö Türgiga, näiteks rändeküsimustes. pagulaste kokkuleppe kohta saan öelda, et et äh, viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda juuli sündmused tegelikult äh, ei ole halba mõju avaldanud, asi läheb äh, edasi, rakendamine toimub, need, nende pagulaste arv, kes Türgist eelkõige üle Egeuse mere Kreekasse tulevad, on pärast kokkuleppe jõustumist kaheksandal aprillil drastiliselt vähenenud, aga teisalt oleme praegu nüüd äh, saavutamas täiskiirust nii-öelda nende vahendite hulgas, äh, osas, mis äh, on ette nähtud Türgile selleks, et leevendada Türgis asuvate pagulaste olukorda te teate, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta, kuueteistkümnenda, seitsmeteistkümnenda aasta osas on kokkulepe anda kuni kolm miljardit eurot, eeldusel, et on võimalik ka tõestada vajaduse olemasolu ja see on ka üks põhjustest, miks me Türgi seisukohast kritiseeritud ähm, viivitusega oleme neid vahendeid andnud, kuna meie omalt poolt äh, peame välja selgitama äh, ja tagama vahendite kasutamise me teeme koostööd eelkõige rahvusvaheliste, eelkõige ÜRO organisatsioonidega, Maailma Toiduprogrammiga ja UNICEF-iga, aga ka Türgi haridusministeeriumiga ja rahalise toetuse raskuspunktiks on eelkõige pagulaslaagrid, aga kui pa-, vajadus on olemas, siis ka väljaspool neid ähm, tege-, olulised on siis toiduainete jagamine, koolihariduse andmine, öeldi, et on kuni üheksasada tuhat Süüria pagulaslast, kes on kooliealised ja loomulikult on oluline ka tervishoid. ja üks minu mm, visiitide tulemusi sinna on, et me oleme otsustanud ähm, investeerida ka täiskasvanute keeleõppesse, mitte ainult laste ja noorte keeleõppesse, vaid äh, asi tundub minevat nii, et paljud nendest Süüria pagulastest, paljud räägivad, et kuni viiekümnest protsendist tahavad sinna piirkonda ka jääda ja ülejäänud viiskümmend protsenti soovivad tagasi pöörduda. ning lisaks äh, keeleõppele anname vahendeid ka mikrokrediite jaoks selleks, et äh, oleks võimalik inimestel oma äri alustada ja meil seda toetada. me oleme valmis andma vahendeid ka nendele küladele ja linnadele, kes on märkimisväärselt kannatanud pagulasvoolu all, kuna nende asulate elanikkond on äh, väga palju kasvanud, see niimoodi igal pool ei ole, aga näiteks äh, piirilinnas Killises äh, on elanikkond kahekordistunud ja seetõttu on mõistetav, et tuleb toetada ka taristu rajamist, aga kinnitan veel kord, et et tõesti, me võtame alati aluseks vajadused kolmest miljardist äh, oleme umbes kaks koma kaks miljardit juba programmide ja projektidega sidunud. Nendest kahest koma kahest miljardist äh, tänase seisuga on äh, veidi vähem kui seitsesada miljonit seotud konkreetsete lepingutega ning nendest sei-, seitsmesajast ähm, miljonist on sada kaheksakümmend äh, välja makstud umbes. nii et äh, väga varsti tõesti jõuame siis vahendite eraldamisel äh, täiskiiruseni ja mis puudutab viisavabastust, siis on olemas need võrdlusalused nii-öelda ja nende puhul tegeldakse rakendamisega, äh, aluseks olevad äh, näitajad, mis Türgi peab tegema, näiteks äh, terrorivastas, vastane seadusandlus praegust konteksti arvesse võttes, kus Türgi pärast Butši katset on eriolukorras, seal ei ole edusamme tehtud, meie ütlesime, et meilt ei ole mingit ajasurvet, aga nad peavad siiski täitma selle kriteeriumi, et komisjon saaks äh, positiivse arvamuse ar,, positiivset arvamust avaldada. ma arvestan sellega, et äh, see võib-olla on võimalik äh, selle aasta viimase kahe kuu jooksul ja siis äh, tuleb ka meiepoolne aruanne põhimõtteliselt. me lubasime seda, meil on äh, need äh, seitsekümmend kaks kriteeriumit ja nende ellurakendamisest ei tule mingeid järeleandmisi, aga mis puudutab energeetikat, siis selles osas on meil positiivsed suhted, kõnelused see puudutab ka tolliliidu äh, uut tasandit. Äh, aasta lõpus lõpetab komisjon sisese hindamise, nii et äh, ka siis me saame vastavat läbirääkimismandaati paluda. nii et asjad üldiselt liiguvad, aga nagu öeldud, õigusriigi mõõde valmistab meile kõigile siin kojas muret et need sündmused, mis on seotud putšiga, need äh, ei tohiks viia asju selleni, et äh, veelgi laiendatakse mm, mõningaid ten-, tendentse, näiteks äh, mis puudutab ajakirjanike vahistamist, see valmistab meile väga palju muret ja parlamendi esindajad on avalikkuses, aga ka Türgis külas käies äh, neid muresid ka ise väljendanud. mina isiklikult arvan, et on põhimõtteliselt positiivne, et Türgi Süüria küsimuses äh, aktiivsemalt on sekkunud, aga tuleb vaadata, kuidas see lõpuks läheb, sest lõpptulemusena kehtib ju nii Süüria kui igasuguse teise relvastatud äh, konflikti puhul see, et äh, lahendus saab olla ainult poliitiline, mitte sõjaline ja see, selleni on vaja jõuda. viimased uudised, mina olen ettevaatlikult optimistlik, aga viimased uudised on, et et mis puudutab relvarahu Süürias, siis lähevad asjad siiski positiivses suunas tahaksin lühidalt rääkida idanaabritest äh, ilma detailideta, aga saan ka rääkida üksikutest riikidest eraldi. me rääkisime tulevase Eesti eesistumise esindajatega äh, suvel kaks tuhat seitseteist on tulemas äh, idapartnerluse tippkohtumine ja sel ajal on Eesti eesistuja ja seetõttu oleks väga sobiv, kui Eesti siis äh, saaks olla võõrustajaks. minu teada lõplikku otsust ei ole veel langetatud selle kohta, et kas see toimuks äh, Eestis või Brüsselis nii et ähm, koht on veel lahtine, oli arutelu välisministrite hulgas Kimnichi kohtumisel Bratislavas ja seisukoht oli umbes sarnane, nagu ka minu arvamus on, et me peaksime üritama nendel iga kahe aasta tagant toimuvatel tippkohtumistel jõuda selleni, et tegemist ei ole mitte tippkohtumistega, vaid, vaid läbivaatamistega, inventuuridega nii-öelda, et ähm, kui on tippkohtumised, siis alati on sellega seotud ka mingisugused ootused, aga iga kahe aasta tagant ei saa mingisuguseid selliseid suuri projekte olnud, et olla, meil on olnud viisavabastus ja muud asjad, mis on ellu rakendatud, aga nüüd, nüüd on tõesti olulised äh, rakendamisteemad, meil on äh, idapartneritega erineval määral äh, soov Äh, jõuda suurema lepingulise koostööni, ka selles osas on tegemist äh, rakendamisküsimustega ja seetõttu on oluline keskenduda nendele neljale peamisele valdkonnale, mis me panime paika Riias, mobiilsus, institutsioonide tugevdamine ja hea valitsemistava ja mobiilsus ehm, eeldab ka inimestevahelisi kontakte, majandusarengut. ja mm, idapartnerluse riikide Euroopa Liidu tihedamat seotust. enne suve toimus Euroopa transpordiministrite äh, kohtumine idapartnerluse riikide transpordiministritega ning üks konkreetsetest tulemustest oli üle-euroopalise transpordivõrgustiku laiendamine idapartnerluse riikidele nii äh, äh, maanteede kui äh, raudteede osas, see on tõesti suur samm edasi, nüüd on vaja see ellu viia aga mm, samasugused projektid on ette nähtud teistes valdkondades, näiteks ja näiteks on ette nähtud Erasmus plussi eelarve suurendamist, et noortel oleks võimalus tulla Euroopasse õppima. ja noorsoovaldkonnas on ka terve rida muid projekte, näiteks Horisont kaks tuhat kahekümne raames Cosme Creative Europe eesmärgiks on võimalikult äh, suure osalusega äh, tihendada sidemeid Euroopaga ja see ongi see, mida me soovime, kasutada selliseid ähm, vahendeid selleks, et edendada majanduse arengut selles piirkonnas äh, ja tagada niimoodi piirkonnas stabiilsus. kuna esimees soovis, et ma kõigest räägiks, siis lõuna puhul ma mainiks, et Tuneesiaga arenevad suhted väga hästi, paari päeva pärast tuleb meilt äh, teatis äh, Tuneesia kohta. ette on nähtud eelarve peaaegu kahekordistamine, umbes äh, kolmsada miljonit on plaanis anda neile selleks, et toetada Tuneesia edasist arengut aga Tuneesia peab samuti omalt poolt äh, tööd tegema, mul on hea meel, et äh, kevadine ja suvine valitsuskriis on äh, leidnud e-, esialgse positiivse lahenduse, et oli võimalik valitsusel ametisse astuda ja neil on parlamendis häälteenamus, nii et loodetavasti saavad nad nüüd rohkem tegeleda poliitilise tööga ja reformidega Liibüas ei ole me jõudnud nii kaugele, kui me tahaksime, aga ka seal näen ma mõningaid äh, tendentse, et äh, toimub äh, olukorra mõningane stabiliseerumine. oktoobris sõidan Egiptusesse, kuna ka seal oleme hästi edenenud läbirääkimistega, mis puudutavad partnerlusprioriteete Jordaania ja Liibanoniga. on meil äh, läbirääkimised äh, lepingute üle äh, lõpetatud, toimub sisene hindamine, tule, esitame need tulemused ka teile, tegemist on lepingutega, mis on ette nähtud selleks, et aidata nendel riikidel pagulasprobleemidega toime tulla ja meil on veel vaja äh, arutelu pidasid äh, Palestiinaga äh, vahendite kasutamise üle, jätkusuutlikkuse üle, erinevate projektide üle, mis meil seal on, näiteks merevee magestamise projekt. kui meil ei õnnestu seda projekti ellu viia, siis on oht, et kahe tuhande kahekümnendal aastal kuna ei, ei ole seal enam magevett ja seetõttu ja kõik suudavad ette kujutada, mida see tähendab äh, rahu ja stabiilsuse jaoks selles piirkonnas. idapartnerlus Lääne-Balkan, ka seal on näha positiivseid arenguid. tahaks äh, tänada selle eest, et äh, ka parlamendiliikmed on olnud väga aktiivsed. Albaania puhul õnnestus äh, vastu võtta ulatuslik kohtureform, mis on täielik ime ja isegi rakendusseadused äh, on vastu võetud. nüüd on aga vaja seda, et asjad tõesti ka ellu viidaks. ja me saame seda kasutada nii-öelda äh, Äh, präänikuna, kui tegemist on äh, edasiste hindamisaruannetega ja ka endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigis on praktiliselt ime juhtunud, et et poliitilised parteid äh, suutsid kokku leppida uues valimiste toimumise ajas detsembris, aga me ei tohi tähelepanuta jätta seda, et vaja on ka pakilised reformid läbi viia, et see ei ole mingi, e-, mingi ettekääne, et tulevad valimised, et tõesti vaja on veel väga lai, laiaulatuslikke reforme läbi viia ja Kosovos on olnud edusamme, aga ma arvan, et on väga oluline et dialoog Serbiaga ka elavamaks muutuks, ka siin peavad mõlemad pooled oma poolt äh, tööd tegema pärast äh, mitmekuiseid läbirääkimisi on Serbias jälle valitsus, see on positiivne signaal ja Kosovo valis äh, uue presidendi, ka see peaks tagama stabiliseerumise ja ma loodan, et äh, uued valimised äh, lähevad äh, hästi ja isegi Bosnia-Hertsegoviinas on edusamme tehtud, mida tuleb tunnustada. ma loodan, et see tagab teatava hoo asjade arengule ja mul on hea meel, et Horvaatia valimised on lõppenud ja annavad omakorda panuse sellesse, et endiselt äh, väga ebastabiilne olukord ähm, piirkonnas stabiliseerub ja tervitan teid äh, kolleeg Plenkovitši poolt, äh, kes helistas mulle, kui ma olin teel siia ja tal on hea meel teiega taas kohtuda. ehkki ma arvan, et ta järgnevatel Äh, nädalatel äh, siin jätab teiega hüvasti selleks, et saada valitsusjuhiks. ja Lääne-Balkani protsess äh, areneb hästi. on otsustatud ka see, et tulevikus me tahame kõiki üritusi seal piirkonnas ise läbi viia, mis ette nähtud on ja val-, Valgevenes olid eel-, pühapäeval valimised, äh, on olnud ka esialgne avaldus, äh, loomulikult äh, kokkuvõttes on demokraatia osas märkimisväärseid puudujääke, aga meil on hea meel igasuguste arengute üle, eriti selle üle, et kaks opositsioonisaadikut esimest korda üle kahekümne aasta valiti parlamenti. Gruusias on varsti tulemas valimised ja ka seal on väga oluline, et senine rahulik õhustik säiliks kuni valimiste lõpuni. muret on meil olnud Armeeniaga, aga ka see peaks olema vahel leevenenud, aitäh suur tänu teile, volinik, suur aitäh teie ülevaate eest, mul on ka omalt poolt küsimus, aga ma tahaksin öelda, et eh, hea aseesimehe ilmselt kaotame omalt poolt eh, ja tõesti, eh, kogu see menetlus võtab aega kakskümmend kuni kakskümmend viis päeva, kogu menetlus ja otsused sünnivad seejärel. üks küsimus siis minu poolt seostuna pagulaste Egiptuse ja Liibüaga. kui te räägite, et üle Liibüa on tulnud üle saja tuhande inimese Itaaliasse, siis eh, kuidas eh, on praegu arengut selles osas, et eh, ehk võiksime me kuidagi ennetavalt tegutseda, et inimesed nende kohutavate paatide peale üldse ei asukski. Liibüa valitsusega näiteks läbirääkimised, kas ja kuidas näete siin võimalust seda probleemi lahendada? ja ka Lääne-Egiptuse eh, väikesed sadamad on ka tegelikult selles samasuguses olukorras, neid peaks ka siia kaasama. aga nüüd saab sõna härra Breda. aitäh, härra volinik, aitäh teie väga sisuka sissejuhatuse eest. mul on mõningad eh, väga lühikesed märkused, mis puudutavad Türgit me kõik äh, mõistsime putšikatse hukka, see, mis pärast seda aga toimus, on väga murettekitav, eriti võttes arvesse seda, mida me enne putšikatset äh, arutasime, nimelt terrorismi definitsioon. et kas see suur blokeering äh, viisavabastuse puhul on just see, kuidas Ankara defineerib terrorismi ja see, mis pärast putšikatset toimus, et terroristidena määratletakse neid, kes on Erdogani vastased. see tekitab tõesti suuri probleeme, see on tõesti väga sügav kriis meie poliitilises äh, dialoogis, seda tuleb äh, tunnistada ja Erdogan ütleb, et äh, kui teie viisavabastust ei anna, siis me unustame selle pagulasleppe ära, nii et ei tohi varjata seda, et meil on tõesti tegemist poliitilise dialoogi kriisiga ja mis puudutab puudutab äh, Valgevenet, siis väga tore, et pooled äh, kandidaatidest äh, oli, olid opositsionäärid, aga ainult kaks tükki äh, osutusid valituks, see tuletab meile küll meelde vanu aegu. ja juhin tähelepanu veel ühele asjale. Transnistria ise ennast presidendiks kuulutanud äh, Äh, president äh, kolm päeva tagasi äh, ütles, et Transnistria peaks ühinema Venemaaga, tugines seejuures referendumile, mis viidi läbi kümme aastat tagasi esimees räägib mikrofonita. proua Piiri järgnevalt, palun. Uh, tänan, eesistuja. volinik, ähm, ma arvan, et see on väga hea ja teie, Feder-, teie ja Federica Mogherini käisite Ankaras. on hea, et käib kõrgetasemeline poliitiline dialoog, me teame, et seda on väga tarvis, sest alati ei ole me kõiges ühel meelel. mulle teeb head meelt, et me saame seda teemat ka täiskogul arutada. paar küsimust Türgi kohta kui rääkida viisa teemast, siis komisjon hakkab välja andma raportit, millal see täpselt välja tuleb. ja samuti, kas on tehtud mingeid konkreetseid kokkuleppeid Euroopa Nõukogu eh, rolli kohta seire või toetuse valdkonnas? kui te seal kohapeal käisite, siis sellel ajal me kuulsime, et eh, on eh, teatud seoste tõttu arreteeritud nelikümmend tuhat õpetajat ja eile vabastati ametist kakskümmend kaheksa linnapead teatud riigiosades. meile on jäänud mulje, et hädaolukorda kasutatakse nüüd ka teiste Butši planeerijate vastu, kas te oskate kommenteerida, kuidas teie neid arenguid näete? viimase küsimusena Euroopa Liidu ja Türgi kokkulepe. üks meie kui Euroopa Liidu lubadustest lisaks peatükkidele, lisaks rahastamisele oli ka süürlaste suures mahus ümberpaigutamine Türgist Euroopast. viimase kuue kuu jooksul on kahekümne kaheksast liikmesriigist Türk-, kahe, toodud kokku tuhat inimest. kas me näeme selle valdkonnas pa-, järgneva paari nädala jooksul arenguid, aitäh! You might guess. <clears throat> For... härra volinik, tänan selle sissejuhatuse eest. tõtt-öelda idapartnerlus kui üks selline koostööplatvorm on midagi sellist, mis on mitmeid riike muutnud. üks väga hea näide sellest on näiteks muutumiste kiirus. ehkki kvaliteet saaks olla veel parem on teatud äh, tulemused, mida me ootame, aga osa riike on jäänud keerulisse olukorda väga pikaks ajaks. me peame olema kannatlikud, aga mida teha nende riikidega, mis ei äh, käitu partnerluse raames nõnda, nagu me ootame? üks äh, selline Ida-Euroopa riik, kus toimusid hiljuti valimised ja kus me näeme OECD info kohaselt, et Eh, teatud standarditele ei vastatud. me küll lõpetasime Valgevene suhtes sanktsioonid, aga reaktsiooni me ei näe. ehk siis me ei näe seda, mida me ootame. mida saaks selliste riikide puhul teha, mis nähtavasti ei vasta isegi idapartnerluse programmi nõuetele nagu ma ütlesin, osa riike saavutab väga häid tulemusi, aga me peame olema ranged selles mõttes, mis on kokku lepitud, aga siiski need, kes niimoodi on maha jäänud, mida nendega teha? tänan väga, esimees. ka minul on mõned küsimused volinikule idapartnerluse kohta arvan, et kõige teravam teema on hetkel Gruusia ja Ukraina viisarežiimi liberaliseerimine. ma arvan, et te teate väga hästi, et parlamendis on protsessid toimunud hästi, me hakkame jõudma hetkeni, mil komisjonid on oma töö ära teinud ja sellega jõutakse täiskogule. aga kuidas on nõukoguga, kuidas on reservatsioonidega, kas need põhinevad tegelikel faktidel või kas lihtsalt kardetakse poliitilist kliimat näiteks Saksamaal? kuidas on nende kaitsemehhanismidega, mida praegu arutatakse? kuidas teie seda näete, mida te soovitate ja mis teie meelest saama hakkab? teiseks, Valgevene. arvan, et natuke vara on veel öelda, et klaas oleks justkui pooltäis aga ma arvan, et kui paar iseseisvat opositsiooniliiget on ametisse valitud, siis see on juba hea väike samm edasi ja me, ma arvan, et me peame edasi eh, suunama Valgevenet reformide poole. aga tõesti, valimisi tuleb eh, nende OSCE soovitustega võrrelda kolmandaks, kui tohin öelda, siis Aserbaidžaani kohta. kindlasti te teate, et parlamendi delegatsioon läheb pärast pikka-pikka pausi järgmisel nädalal sinna. mina olen ka üks delegatsiooni liige. me teame, et toimub kahekümne viiendal septembril seal referendum põhiseaduse kohta. kas te juba teate, mida eh, selle referendumi kohta on öelnud mida selle referendumi kohta öeldud on? suur tänu teile, esimees. suur aitäh, eh, volinik, et eh, tulite täna siia komisjoni meie ette rääkima ja meile ülevaadet andma kõikide nende teemade kohta siis äh, seotuna erinevate regiooni riikidega. tahan öelda üht koma teist Türgi kohta. kui keegi siin äh, seda äh, koosolekut praegu järgib, siis on võimalik seda või on kuulanud, siis saab selle kokku võtta väga lühidalt tegelikult äh, Türgi näol oli tegemist demokraatliku riigiga, äh, tänu selle riigipöördekatsele oli nüüd Erdoganil võimalik aga äh, oma poliitilised vastased seljatada ja demokraatia protsessi tagasi pöörata. siin on aga ehk võimalik nüüd teda survestada Euroopa Liidu ees oma kohustusi täitma, aga mida meie selle asemel teeme? me ootame ja nõuame siin inimõigustes kinnipidamast, suuri väärtusi ja, ja ausust, läbipaistvust ja nii edasi. Charles Dickens ütles juba, et äh, muidugi igasuguseid asju võib soovida, aga elame siiski reaalsuses. ja kes äh, seda poliitikat äh, edasi niimoodi viib, äh, ei jõua Türgiga mitte kusagile ja äh, lisaks äh, on veel illegaalsete pagulaste vood äh, alustanud lisaks teekonda Kreeka suunas ja teie ütlesite, et te näete positiivselt seda, et Türgi on Süürias asunud tegutsema ning et edusamme on näha. no te näete seda kõike positiivsena, no mina sellest küll aru ei saa. ehk saate seda asja selgitada? kuidas äh, kas te arvate, et eh, invasioon naaberriiki on midagi positiivset, mida peaks tunnustama praegusel hetkel? ja edasi, eh, mida me arvame eh, poliitilisest lahendusest, selle rõhutamisest, kui nüüd sõjaliselt sekkutakse? Thank you very much um,. Uh... tänan väga. kõigepealt soovin rääkida Valgevene valimiste tulemusest. ma tunnen seda riiki väga hästi, ma olen seal neli korda käinud. ning mul on püsiv kontakt sealse opositsiooni ja demokraatlike organisatsioonidega. arvan tõesti, et see, et kaks opositsiooni liiget valiti ametisse, no see on liiga väike samm. ma arvan, et et kõik, mida on Euroopa Liit omalt poolt teinud, kõik meie edastatud sõnumid, et sellest ei ole piisanud ja me peame väga sügavalt järele mõtlema, kuidas jätkata oma dialoogi arendamist, noh, dialoog on siin päris tugev sõna, aga kuidas me aitame sealset demokraatlikku ühiskonda Valgevenes. samuti toet-, toetaksin seda, et toimuks idapartnerluse kohtumine, nimetagem seda tippkohtumiseks või millekski muuks. Need sündmused, mis on toimunud Euroopa lõunaosas, rändekriis, see on täiesti varjutanud idapartnerlust, aga idapartnerlus on Euroopa jaoks oluline. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal peab selline kohtumine toimuma, tänan Covering... härra volinik, te tegelete teemaga, mis on suurem kui Euroopa ise ja minul on kogu aeg raskusi sellega, et tegelikult ei ole piisavalt analüüsitud seda, mis toimub väljaspool Euroopat. mulle tundub, et meie poliitilised otsused on äh, improviseeritud, seda juhtumipõhiselt seoses erinevate riikidega ning idapartnerluse riikide suhtes ähm, on selline põhimõtteline lähenemine ära kadunud. me peame keskenduma sellistele põhilistele asjadele, demokraatia arendamisele, demokraatlikele institutsioonidele ja vahenditele. samuti on puudu analüüsist. seega ma arvan, et kui me tahame, et selles valdkonnas meil mingi roll oleks, siis on tarvis usaldusväärset analüüsi selle kohta, mis nendes riikides tulevikus saab lisaks on mul ka konkreetne küsimus. Teie olete üks haruldane poliitik, selles mõttes ka meie esimees äh, oli ka Türgis, aga äh, pärast Butši ei ole olnud piisavalt kontakte. me ei saanud täpselt aru, mis seal toimub ja mis äh, seal täpselt toimus, kuidas oli Gööleniga, mida see kõik tähendas, mida see tähendab meie jaoks, eriti just selle valguses, et Erdoğan ajab kogu riigis taga güleniste, ka, ka meie riikides on agendid, kes otsivad güleniste ja survestavad meie valitsusi ma arvan, et me peame tegema rohkem selleks, et aru saada Türgist. samuti, mida ootab Türgi Euroopa Liidult, tänan? Te olite mu vastu väga lahke, aitäh! I don't hear what you say, chair um.... ma ei kuulnud, mida te ütlesite, esimees Komisar... härra Püdikofer jätkab, et ähm, te ütlesite, et äh, seda putši, selle putši kohta ütlesid äh, kõik äh, hukkamõistvad sõnad koha, aga muidugi peab ütlema, et solidaarsust Türgi suhtes ja selle putši vastu tegelikult oli vähe, ainuke üks Äh, Euroopa poliitik, kes seda solidaarsust ütles väljas äh, selgesõnaliselt, äh, oli Briti välisminister, teised mitte keegi seda ei teinud. me oleksime pidanud seda tegema, aga ma arvan, et me ei tohiks seda hoolimatust väga kergelt mitte võtta teiseks, ma arvan, et te ei öelnud seda, kuidas teie konkreetselt HDP-ga ümberkäimist nüüd eh, hindate siin konkreetselt, ehk siis opositsiooniparteiga, eh, keda ei kutsutud Türgi valitsuse poolt eh, teatud ühtsesse tegevusse kaasatud saada. kuidas te seda edasist eskalatsiooni omast vaatenurgast hindate? ja siis veel üks küsimus äh, TNT äh, võrgustike levimine äh, idanaaberluse jaoks ja idanaabrite jaoks, äh, kas siin on mingist, mingisugusest akiist juttu ka näiteks hanke, hangete jaoks sellistele laiematele projektidele kui lihtsalt Euroopa sees? suur tänu teile, esimees härra äh, volinik, te olite eelmisel nädalal Serbias. lugesin Serbia pressist äh, ka seda, et te olite valitsuse istungil osalemas seal. tahaksin küsida kahte asja. esiteks, kas peaminister äh, rääkis valitsuse tegevusest äh, järgmistel aastatel eriti olulistest reformidest, mis peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli alusel on olulised. ja teine küsimus, äh, Serbia, Horvaatia äh, suhted äh, üheteistkümnenda septembri valimiste järgselt, kuidas me neid edasi küsi-, näeme? käesoleval suvel tundus mulle väga halva üllatusena, et negatiivne kajastus mõlemalt poolelt oli olemas suhetele äh, kas nüüd, kui valimiskampaaniat enam ei ole, siis ebavajalikud natsionalistlikud tendentsid ehk vajuvad unustuse hõlma? suur tänu. üks küsimus ka minu poolt äh, volinik Türgi kohta, ütleb proua Lunatšek ja siis Balkani riikide kohta samuti äh, mis nõukogus siis aset hakkab leidma, kuidas täpselt Türgiga edasi minnakse? ka äh, Austrias on väga laiapõhjaline debatt, äh, äh, samas Saksa valitsus on öelnud, et tuleb lõpetada täielikult läbirääkimised, teie toetasite aga peatükkide läbirääkimiste lõpp, jätkamist, kuidas siis nüüd ülemkogus asi edasi läheb teie meelest, minu arust läbirääkimiste täielik katkestamine ei ole mõistlik aga ma muidugi ei kujuta praegusel hetkel ka ette, kellega liitumisläbirääkimise saaks praeguses olukorras Türgis jätkata. ja siis küsimus, kas te ka HDP või teiste opositsiooniparteidega kohtute või nende meediaesindajatega, kes eh, ei ole oma tööst veel lahti saanud, kes ei ole veel vangistatud, kas teete seda ka või lihtsalt ainult valitsuse esindajatega kohtute? siis eh, Balkani küsimuses veel kaks asja, mitte Kosovo seekord, aga Albaania äh, suured eh, energiaprojektid eh, ja eh, veeenergia kasutamine, tegemist on ju ikkagi Euroopa suurima jõega, mis sealt läbi voolab, kuidas komisjon saaks lubada sellist projekti, mis ei ole vastavalt Euroopa kriteeriumitega kooskõlas, kuidas oleks võimalik seda teha seoses Euroopa kriteeriumitega ja siis Bosnia-Srpska Vabariik Äh, plaanib kahekümne neljandal septembril äh, pidada referendumit äh, selleks, et Karadžitši sõltumatus või mm, iseseisvuspäeva küsimust uuesti esitada. siin ei ole mingisugust mõtet minu arust meie jaoks, aga milline on teie lootus selles küsimuses, sellepärast et igal juhul natsionalistid kasutavad võimalust ühtse Bosnia kuvandit edasi survestada, aitäh! Thank you tänan väga, esimees. härra volinik, ma laiendaks ühte küsimust, mida David McAllister juba küsis. me oleme kõik väga mures poliitiliste kahepoolsete suhete vahel, suhete üle Horvaatia ja Serbia vahel, mis ei ole positiivsed ega konstruktiivsed, sugugi mitte. Te pidasite äh, tervitatavaks Serbia suhtumist ja te ütlesite, et parim reaktsioon on see, et kui ei ole üldse reaktsiooni. ma olen nõus, aga see ei ole lihtne. Äh, nüüd, kui uus valitsus, noh, võib-olla on see uus valitsus parem, aga ma ei oleks nii optimistlik, kas te saate seda teemat lühidalt kommenteerida, palun? suur tänu teile, esimees. minul on äh, üsna lühikene küsimus. inimõiguste olukord Egiptuses äh, oli, äh, on kohutav, kuus ellu viidud surmanuhtlust Eh, inimeste poolt, kes ei oleks saanud neid kuritegusid üldse ellu viia, sellepärast et nad olid juba vangistatud sellesse, sellel ajahetkel, kui need toimusid. inimesi on ka surnuks piinatud eh, vanglates. kas eh, Egiptuses on olukord endiselt samasugune, ma, mul ei ole uusimat infot selle kohta. teine küsimus, kuidas komisjon sel puhul reageerib? volinik Haan, suur tänu äh, veel kord äh, Türgi kohta. Äh, mina arvan, et me ei ole näinud seda sellisel määral ning Türgi osapoolega läbi rääkides ei ole ma ka jõudnud millegi muuni kui et äh, külanistide liikumise läbi õõnestati äh, Türgi riiki julgeoleku äh, ning ka haridusvaldkonnas muuhulgas ja et nad muidugi probleemseks kohaks siin teiste esindajatega rääkides on see, et täiesti uskumatult emotsionaalsed on need erinevad osapooled, sellepärast et mõningad nendest inimestest ka tegelikult napilt-napilt äh, äh, ise ei sattunud riigipöörde ohvriks, äh, nende elud isegi kohati on olnud ohus ja see loomulikult on ka nende reaktsioonidest tunda, on olnud meie eh, läbirääkimistel ja, ja kontaktides tunda. ja ma arvan, et te olete ilmselt päri, et väga raske on siin nüüd hinnata täpselt, milline on vajalik eh, reageering riigipöörde eh, katsele ning mis läheb sealt veel edasi Eh, ning milliseid meetmeid eh, siin eh, riik nüüd praegu peaks kasutama või milliseid ta veel lisaks kasutab, et hoopis teisi eesmärke praegu täita. nii et väga raske on neid kahte asja eristada. seda siis esiteks. teiseks mis puudutab viisavabastuse Äh, raportit, siin ei ole mingisugust tähtaega, sellepärast et see loomulikult sõltub sellest, äh, millal Türgi reaalsete sammudega välja tuleb. ja nii, et siin ma ei saa midagi öelda, äh, loomulikult Juncker ja Tusk G kahekümne tippkohtumise kõrval kinnitasid ja ka meie oleme seda kinnitanud, ning Türgi on ka selle vastu võtnud ja aktsepteerinud selles moel, sellel moel, et siin tuleb mingi lahendus leida. ning selles kontekstis loomulikult Euroopa Nõukogu saab ka äh, selle küsimusega tegeleda, aga äh, siin ei ole mingisugune valeti äh, mõistmine. me ei ole komisjoni poolt sellele küsimusele, ei ole küsi-, seda küsimust delegeerinud Euroopa Nõukogule, see ei lähe mitte, aga muidugi Euroopa Nõukogu ekspertiisi me kasutame selles küsimuses, aga poliitiline hinnang tuleb ikkagi anda ja seda meie enda poolt härra Pütikohver, proua Lunatšek ja teised. Äh, oma visiitidel saan ma ka alati kodanikuühiskonna esindajatega kokku. Äh, me olime nüüd ainult äh, kolmveerand päeva kohal, aga Mogherini ja mina kohtusin kõigi nelja poliitilise parteiga, siis rahvuskonservatiividega, MHP, CHP ja HDP ja loomulikult olime ka AKP-ga äh, äh, kohtumas niimoodi, et midagi ei läheks viltu, äh, sellele pöörasime tähelepanu. ka varajasematel kohtumistel ja endiselt olen seda meelt Türgi partnerite puhul, et HDP eh, oleks nagu poliitiline eh, eh, viis toetada kurtide äärt ja selle võrra neile anda tugevam sõna aga PKK-st igal juhul tuleks distantseerida ning tuleks igal juhul öelda ei absoluutselt igasugusele vägivalla vormile ja selle kasutamisele. HDP on öelnud äh, tsiviilisikute vastase vägivalla äratsemise kohta midagi, aga see ei ole muidugi ikkagi sellises formaadis äh, eitamine, nagu meie ootaksime, vägivald on vägivald ja see, siin ei tohiks eristada, kelle vastu. nii et äh, minu ootus ja minu vaatenurgast on seda liiga vähe praegu ja selline lahtiütlemine vägivallatsemisest peaks olema selgem aga äh, nii nagu ka enne, äh, näen mina HDP-d kui ühte äh, mõistlikku võimalust poliitilist lahendust kurdliga otsida, aga siin loomulikult on vaja veel HDP poolt ka vastavalt signaale ja selgeid signaale niimoodi, et ei tekiks vääritimõistmist. kui nüüd mõelda äh, viisaküsimuste peale, siis äh, siin äh, Ukraina ja Gruusia kohta ning hiljem siis ka veel Kosovo ja Türgi kohta, siis komisjoni poole pealt saan ma teie tähelepanu juhtida sellele, et me kasutame väga selget objektiivset äh, Äh, metodoloogiat, äh, me seame konkreetsed sihtmärgid äh, ja seda teeme koos ülemkoguga ning kui need teetähised on püsti seatud, siis nende järgimine on ka loomulikult meie enda usaldusväärsuse küsimus. sest loomulikult siis ka meie poole pealt on vaja tagada viisavabastus. Euroopa Liit on pehme jõud ja üks meie äh, tugev hoob on just meie usaldusväärsus, äh, meie tõsiseltvõetavus, äh, meiega arvestatavus ning reeglitest kinnipidamise kohustus. ja siia kuulub ka see, et me iseenda reeglitest kinni peame. ja kui me ühtselt nendes reeglites kokku lepime, siis võiks oodata ka seda, et ne-, neist peetaks kinni siis poliitilistel põhjustel on see teema meie ees. kaitseklausli tõttu. siin ei ole äh, mi-, siin on olemas äh, institutsiooniline debatt äh, nõukogu ja parlamendi vahel, kas tegemist on rakendusaktide delegeeritud õigusaktiga ja Äh, mina tahaksin äh, kutsuda üles teid sellele, et äh, see küsimus tuleks selgitada väga kiiresti, sest poliitiline lahendus sõltub sellest, et mis, et nendele riikidele, millest jutt käib, viisavabadus ka oleks tagatud Eh, nii palju, kui mina aru saan, siis siin mingisugust eh, sise, sisulist eh, küsimust praegu ei ole, aga küsimus on laiem institutsionaalne debatt ja siin oleks kindlasti oluline just Ukraina ja Gruusia osas olulised poliitilised signaalid saata, et me peame oma reeglitest kinni, nii nagu oleme nendes kokku leppinud Valgevene osas kui aus olla, siis ka mina ei ole tegelikult nende arengute äh, hoovaga üldse nõus, mis on äh, aset leidnud ja kuida-, mida, mille tunnistajaks me oleme olnud. ja peab ütlema, et praegu äh, on aeg käes, et ka Valgevene poolt tuleks võtta teatud sammud. tahaksin ka öelda, et see hea tahe, mida meie üles näitasime ja mida teie ka toetasite see, et EIB eh, e saaks aidata kaasa siin eh, investeerimispanga eh, näol, siis on Euroopas toonud ka omad järelmid kaasa. härra Vaigel siin viitas sellele, et me improviseerime, no mingisuguses mõõtmes me peame ju improviseerima, kui me tahame nendele nähtustele reageerida, mida me ei oska alati ette ennustada, aga minu äh, vaatenurgast vähemalt, on äh, teatud üldine liin ja see tähendab äh, stabiilsuse tagamist äh, meie naabruskonnas. nüüd erinevate meetodite rakendamisel pean ma ise ka näitama paindlikkust üles ja vahel ka improviseerima, aga meie eesmärk on igal juhul stabiliseerimine ja stabiliseerimist saab teha ainult siis, vähemalt meie võimaluste raames, kui eh, majandusarengut eh, toetada ja, ja jõustada ning eh, majandusele ellupuhumise järel ka õigusriigi põhimõtted tavaliselt paranevad. ka vabakonda ei ole meil nendes riikides väga lihtne toetada, sellepärast et siin on teatud tendentsid, et välismaiste organisatsioonide rahaline toetus ei, ei ole äh, vabakonna organisatsioonide poolt nendes sihtriikides vastuvõetav või väga raske on neid rahaliselt toetada. ja seetõttu on meil teised lähenemisvõimalused. ma ei, ei saa muidugi praegu äh, viimast äh, läbirääkimiste tulemust siin valgustada, aga ma saan öelda, et meie läbirääkimiste puhul äh, türklastega on õigusriigi põhimõtete ja just inimõiguste küsimuse arutelu väga oluline osa. siin on väga palju meil veel ära teha, äh, kui me räägime üldse partnerluspõhimõtetest, äh, sellepärast et igal juhul õigusriigi põhimõtted ja inimõigused peavad olema sinna kaasatud. siis lühidalt veel Lääne-Balkani riikidest kahjuks eh, peaks ütlema, et eh, lepitamise aspektist eh, on Serbias järgmisel aasta alguses presidendivalimised ja mul on ebamugav siin küll seda öelda, aga potentsiaalsete kandidaatide retoorika, retoorika mingisugust lepituse sõnumit küll ei kanna kahjuks, nii et kogu see asi ei saa olema lihtne mitte. meil äh, Äh, oli kuidagi võimalik see asi küll kuidagi maha rahustada, et äh, Horvaatia provokatsioonid äh, siin valimiskampaaniaga seotuna ei vallandanud sellist reaktsiooni, mida Serbias oleks, oleks võinud oodata selle kohta, aga igal juhul kogu see rahu hoidmine saab olema igatahes raske, sellepärast et Serbias mingisugused järelmid kindlasti tulevad, aga ma olen optimistlik inimene aga volinik ütleb, et tema optimism on, optimism on siiski piiratud. ja mina olen teinud ettepaneku, et me järgmise aasta esimestel kuudel äh, Lääne-Balkani juhtidega teeksime kohtumise, siis äh, tahaksime sinna kutsuda ka uus Horva-, uue Horvaatia peaministri ning äh, saame just selle suureneva rahvusluse ja natsionalismi kasvu teemat tõstatada selles regioonis, sellepärast et kõige kõrgemal tasandil tuleb nendest küsimustest rääkida ja siin tuleb veel kõikehõlmavalt rääkida meil omavahel, kuidas me saame aidata ja mõjutada. siis Bosnia osas tahaksin lühidalt öelda, et äh, rääkisin ka palju Vutšitšiga ning tema äh, omakorda äh, rääkis äh, Todikist oma viimastes sõnavõttudes. aga siinkohal võib-olla äh, lahenduse otsimisel äh, Bosnia-Hertsegoviina põhiseaduskohus äh, on oma otsust langetamas, see muidugi algset otsust ei muuda, aga Srpska vabariigil on niimoodi vähemalt võimalik seda referendumit mitte pidada. ja Äh, loodan seetõttu, et äh, sinna suunas asjad aina hakkavad. Äh, proua Lunatšek Albaania osas ei saa ma midagi konkreetset öelda, aga põhimõtteliselt saame me selle initsiatiivi kallal tööd teha, nii nagu terve Balkani suur plaan, loomulikult taastuvate energiaallikate ja ähm, veeenergia kasutamine ei ole olnud piisav Balkani riikides, aga see ei ole mitte ainult kliimaperspektiivist oluline, vaid ka tegelikult poliitilisest dimensioonist tähtis. Andres Piibask, energiavolinik, on mulle öelnud, et Lääne-Balkani riigid võiksid olla energia osas sõltumatud, kui nad tegelikult veeenergiat kasutaksid oma täies potentsiaalis ära. ja sellepärast on sellel väga tugev poliitiline dimensioon ning äh, peaksime äh, seda kõike silmas pidama. aga meil on veel erinevaid võimalusi äh, igasugustel teemadel rääkida, ütleb volinik. teen ettepaneku, et jätame selle asja praegu katki, sellepärast et mina olen ju viimane takistus enne õhtusööki. aga minu küsimusele sa ei vastanud, ütleb esimees. ah jaa, Liibüa muidugi täiesti andestamatu fopaa minu poolt. muidugi kokkuvõttes Äh, võib praegu öelda nii, et äh, pagulaste arv, äh, kes tulevad Vahemere lääneosast ei ole mitte suurenenud, aga ei ole ka vähenenud, nii et klaas on pool täis ja pool tühi, see on selline pool rahuldust pakkuv lahendus. pooleldi sellepärast, et see mure, et Lääne-Balkani Äh, äh, läheb äh, pagulaste voog pigem lääne või siis Vahemere lääneosale, see ei ole realiseerunud, aga muidugi Liibüa osas on praegu vajaka sellest, et meil ei ole usaldusväärseid läbirääkimispartnereid, kellega saaks midagi kokku leppida. eriti, mis puudutab seda pagulaste küsimuse lahendamist. aga see on muidugi meie eesmärk põhimõtteliselt meil on vahendid selle jaoks olemas. Egiptusega äh, on, oleme ka rääkinud sellest, aga tõesti, ma tahaksin teid hoiatada, et oleks illusioon praegu arvata ja mingisuguseid suuri ootusi siin kergitada, et me suudame kõik lahendada raha abil, sest et niimoodi oleme me lihtsalt äh, väljapressimise ohvrid lõpuks. me ei saa äh, lihtsalt Euroopas osta kõiki ära ja osta ennast vabaks me peame olema läbirääkimiste äh, partneriks ja me peame probleemi tegema, äh, probleemi lahendama just selle tekkimise põhjuste juurest ja pagemise põhjuste juurest. aga see loomulikult ei juhtu üleöö ja üks võimalik variant oleks näiteks Junckeri fondi äh, võimaluste avamine, mingisuguse sarnase fondi loomine Aafrika riikide jaoks, et äh, kuidagi hoogustada sealset majandust, et äh, see pagemispõhjuseid vähendaks. see oleks ainukene mõjus lahendus, sellepärast et äh, pikas perspektiivis äh, raha ei aita inimesi äh, siia mitte tulla, sellepärast et lõplik lahendus on ikkagi sellistes keskkonna- ja majandustingimuse loomistes, mis ei sunniks inimesi põgenema ja loomulikult demograafilised arengud Aafrikas on siin ka oluline kontekst, aga igal juhul meie jaoks on just see esimene tee, ainuke võimalus tee Äh, poliitilist stabiilsust Põhja-Aafrikas on selle jaoks vaja ja selle kallal peame tööd tegema. aitäh, härra volinik. mul oleks võib-olla üks ettepanek, et kuidas öö, äh, saaksime teada öö, äh, Republika Srpska valimist, referendumi tulemusest, meil on seal ju äh, Äh, häid äh, tuttavaid, äh, võib-olla tuleks natukene seal nende mõju kasutada, et ei toimuks seda kõike, et võib-olla see oleks hea näpunäide, hea trikk, mida kasutada, aga aitäh selle arutelu eest, aitäh kogu selle teabe eest ja juhiks tähelepanu sellele, et neljapäeval kell kaheksa juba on meil komisjoni koosolek. jah, härra Kaalar, kahjuks on see tõsi. ja mul on hea meel teid kõiki seal siis kohata. hommikusöögiga on see üks põllu, Ameerika esindajate koja koja põllumajanduskomisjoni esimees, äh, see oli umbes üks viiskümmend viis, meeter viiskümmend viis pikk ja tema ähm, tõesti korraldas selliseid hommikusööke koosolekuruumis äh, steigi, Bloody Mary ja umbes kaheksa käiguga, aga see äh, keel, hiljem keelati ära, ma kaks korda osalesin neil hommikusöökidel ja need olid tõesti väga head hommikusöögid. aitäh!